Good evening, colleagues. I apologize for being late. Eh, tere õhtust, kolleegid, kolleegid, ma vabandan, et ma hilinesin. esimene küsimus on proua Kratsalt, see on küsimus number kaheksateist. ja härra Barnier vastab. volinik, palun, teil on sõna. Eh, tere õhtust, president, tere õhtust kõigile. ma just äsja saabusin Luksemburgist paar minutit tagasi. Eh, Luksemburgis kohtus ECOFIN-i nõukogu ja ühel häälel kiideti heaks määruse ettepanek riskifondide kohta ning samuti eh, börsivälistesse mm, äriühingutesse investeerimise asju arutati. ja Euroopa Parlament, teie raportöör härra Kuuses on väga palju selleks ära teinud, et nende küsimustega edasi minna ning nõukogus toimus nüüd lõpphääletus ja see puudutab ka järelevalvepaketti, kus on Euroopa Parlamendil suur töö ära tehtud. mina nüüd hakkan tööle koos Euroopa Parlamendiga, et siis juba lõppviimistleda see riskifondide alane eh, ettepanek. esimest korda me hakkame reguleerima seda sektorit eh, Euroopa Liidus ning ma juba tänan teid selle rolli eest, mida te olete etendanud. proua Kratsa, te küsisite Baseli äh, teema kohta ja see on ka väga seotud selle määrusega, millest ma just rääkisin, panganduse reformimine ning ma tänan parlamenti äh, suurepärase töö eest, mida härra Karas on ära teinud. kaks nädalat tagasi ma rääkisin temaga, teie arvamus ka mm, tuleb krediidiriski vahetustehingute kohta ja nii edasi. nagu te teate, meil on endiselt finantskriis ja see ei ole sugugi läbi ja rahvusvaheline valuuta, valuutafond ütleb, et kolmsada miljardit dollarit kahe tuhande kümnenda aasta lõpuks on eh, pankadel kaot-, kadunud selle kriisi tõttu ja suur osa sellest Euroopa pankadel. nii et ka meil on pärast seda suur seisak ja skp on langenud viis koma seitse protsenti Euroopas, üks miljard aastas on majandus kahanenud. nii et me tahame tõesti stabiilsust tagada äh, finantssektoris, me tahame, et laenud jälle oleksid suunatud reaalsesse majandusse, et äriühingud saaksid kasvada ja Euroopa Liit ja läbi liikmesriigid on vastu võtnud terve rida kiireloomulisi meetmeid, mida me tegelikult maksumaksjal palume kinni maksta. nelisada miljardit nelisada miljonit äh, laenusid on ette nähtud, et jälle Euroopa Liit äh, surutisest välja aidata. me teame, kui suured on riikide eelarve puudujäägid ja kui pangad on ükskord välja ostetud, siis eh, Euroopa Liidus siis teist korda seda enam teha ei saa, kui nad jälle probleemide ees on, seda ei tohi lubada. nii et alati see ärahoidmine, preventsioon on odavam, kui pärast vigu likvideerida. nii et me ei tahaks, et selline kriis teist korda eh, toimuks, nii et me tahaksime nüüd võtta kasutusele sellise mm, preventiivse tegevuspoliitika ja Basel kolm standardit tuleb üle võtta nüüd Euroopa Liidu õigusaktidesse selleks, et anda Euroopa Liidule raamistik, kus on võimalik pangakriisist jagu saada. ja ma tänan teid, äh, Liisa Ferreira, tehtud töö eest. G kakskümmend aastal kaks tuhat üheksa aprillis äh, palus, et Baseli komitee äh, muudaks ja täiustaks Basel kahe norme ja kriteeriume ning kõneks on ju pankade suutlikkus ja Euroopa liidrid toetasid seda märtsikuus kaks tuhat üheksa, seda lähenemisviisi ja Basel kolm meetmed ongi Baseli komitees nüüd välja töötatud mm, regulatiivne komitee, järelevalvekomitee alased õigusaktid samuti on koostatud ja väga palju on komisjon selleks ära teinud ja liikmesriigid on samuti oma panuse andnud. komisjoni ja Baseli komitee tehtud töö on nüüd kandnud vilja ja sellest tugevne finantsstabiilsus Euroopas. tähtis on, et me ei oleks protsüklilised oma meetmetes ja et me kaitseksime oma sotsiaalkindlustussüsteeme. ja tähtis on, et pangakriisid ei korduks enam ja et inimesed saaksid laenusid ja VKE-sid ja kodanikud saaksid laenu jälle võtta pankadelt ning äh, äh, selge on see, et Basel kolme kriteeriumid annavad tulemus mõne aja pärast, siis kui need on kõik kasutusele võetud Euroopa Liidus. ja ka keskpankade valitsejad on andnud oma nõusoleku nendele meetmetele kaheteistkümnendal septembril ning need meetmed Hmm, tuleb täiel määral jõustada aastaks kaks tuhat viisteist. kas see mitte kaasa ei too pankade liitumist, olete te küsinud? ei, see ei ole selle reformi eesmärk, aga tähtis on, et uued standardid õigeaegselt kasutusele võetaks ja kui toimuvad liitumised, ühinemised partneritega, või konkurentidega, siis lõppkokkuvõttes ju võidavad sellest kliendid, kelle hoius nendes pankades on ning finantsstabiilsus tugevneb ma jagan teie kartusi, et need meetmed ei tohi kuidagimoodi kahjustada väiksemaid pankasid, aga äh, äh pangasektor on analüüsinud äh, nende meetmete mõju ja reaalsuses väiksed pangad tegelikult äh, on vähem mõjutatud uutest normidest kui viisteist kõige suuremat pangakontserni Euroopa Liidus ja põhjuseks on et esialgne kapitaliseerimine väikestel pankadel on parem kui suurtel äh, ja neil on ka lihtsamad finantsmudelid kasutusel ning komisjon omistab väga suurt tähtsust sellele, et rahvusvahelisel areenil oleks võrdsed konkurentsitingimused ning G kakskümmend ei tohi muuta ühtegi normi ega punkti ega koma selles Basel kolme osas sõlmitud kokkuleppe tekstis. nii et G kakskümmend peab ka mõistma, et see on Euroopa trumpkaart nüüd, mis meil on Basel kolme näol ning äärmiselt asjakohased on need meetmed, see oli minu vastus teie küsimusele. ma tänan, volinik, nende väga julgustavate uudiste eest, mis tulid Luksemburgis. ja proua Kratsa, kas te soovite äkki lisaküsimust esitada, palun? kolmkümmend sekundit. ma tänan. jah, president tõepoolest, olen nõus sellega, et volinik andis mulle väga <clears throat> põhjaliku vastuse, ta vastas kõigile nendele <clears throat> punktidele, mis ma küsisin ja tavaliselt nii vastustega ei ole. aga võib-olla ma siis tohin, härra volinik, küsida teilt täiendavalt. see puudutab li pankade likviidsust, kui nad hakkavad Basel kolme kriteeriumi ellu rakendama. mis te arvate, mis hakkab toimuma? <clears throat> kindlasti turgu mõjutavad need protsessid mis juhtub, kas meetmeid hakatakse rakendama järk-järgult või kuidas? või te arvate, et likviidsusele mingit mõju ei hakkagi olema äh, ajal, mil turg vajab niivõrd palju toetust? Need olid tegelikult ka, tahame veel härra Rüübikilt äh, laiendava küsimuse võtta, jah, ma tänan. volinik Barnier, mina tahaksin teada, milline mõju on äh, baasel kolmel äh, Ameerika turgudele, seal on ju sajad pangad pankrotti läinud ja suuremad pangad on olnud probleemide ees. milline mõju on seal? Äh, esiteks baasel kahel ja ka baasel kolmel. ja äh, milline on see mõju Ameerikale? kas toimub selline dominoefekt? veel üks lisaküsimus. härra volinik, ma tänan teid kogu informatsiooni eest, mis te meile andsite. informeerimine on tähtis. me teame, et finantsolukord Euroopas, pankade olukord on me komisjonil südamel ja me näeme, et olukord on teatud määral paranenud. nüüd minu küsimus on lühike. Te ütlesite, volinik, et kevadel kaks tuhat üksteist teeb komisjon veel mõned uued ettepanekud, kas te äkki räägiksite sellest lähemalt? millised et-, mille kohta need ettepanekud tehtakse? ma tänan eh, komi-, volinikule sõna monsieur le président. suur tänu, president. mul küsiti likviidsuse kohta. finantskriis on näidanud, et pangad, kellel on ülemäärane likviidsus, eh, ei hakanud andma laenusid pankadevahelisel turul, sest nad lihtsalt akumuleerisid, koondasid likviidsust omaenda eesmärkideks ja ei mõistetud, kuivõrd tähtis on tagada teiste finantsinstitutsioonide tervislik seis. ja tähtis on tugevdada pankade likviidsusreserve Baseli komitee ettepanek oli, et uus likviidsussuhtarv muutub äh, kohustuslikuks aastaks kaks tuhat viisteist ja seisma on pankadel piisavalt aega selleks, et sellest uuest normist hakata kinni pidama ning äh, loodame ka, et ei ole negatiivset mõju turgudele üleminekuperioodil. härra Rüübik, te rääkisite Basel kahest ja USA-st Basel kaks ei ole veel ellu rakendatud ja samuti ei ole ka, äh, isegi Basel kaks ja pool ellu rakendatud. ja ma kohtusin mm, oma esimesel kohtumisel USA-s äh, finantsministriga ja järgmisel nädalal jälle kohtun temaga, kui ma USA-sse lähen äh, ja küsin, Mm, selle PESAL kaks ja pool rakendamise kohta nad lubasid, et aastat kaks tuhat üksteist rakendub see USA-s. me tahame, et rahvusvaheliselt võetaks kohustusi ja ka USA seda teeks ja USA on ju tegelikult osalenud nende uute normide väljatöötamisel baasesi, baaseli protsessi raames ning ainult loomulik oleks ju mm, see, et kui sellised otsused on ühiskoos äh, langetatud, siis ka ühiselt neid ellu viiakse ja et see toimuks paralleelselt Euroopas ja USA-s, aga mõne päeva pärast mul on võimalus selles veenduda, kui ma teist korda sõidan USA-sse. ja üldjoontes me räägime siin mõjust suurtele ja väiksematele pankadele, mis Basel kolmel saab olema. me oleme siin väga ettevaatlikud, me viime läbi mõjude analüüsi nii mikro- kui makrotasandil ning kasutame ära kõik võimalused selleks, et need meetmed, mida me rakendame, oleksid hästi timmitud, kalibreeritud ja asjakohased. ajakava kohta siin küsiti. kahe tuhande üheteistkümnenda aasta kevadel me teeme ettepaneku direktiivi kohta, see puudutab CRD-d ja mm, krediidiriskide vahetuslepinguid, aga alles pärast seda, kui me oleme vaadanud väga põhjalikult läbi, millised mikro- ja makromajanduslikud äh, tagajärjed Basel kolme normidel on ning loomulikult mõt-, mõtleme ka sise- ja välisjärelevalve peale, riskide ärahoidmise peale pankades ning ka meie üleatlandiste suhete peale, nii et lähinädalatel seisab ees väga tõsine töö. ma kuulan ära parlamendi, kuulan ära kõik eh, osalised selles sektoris ning kevadel eh, kaks tuhat üksteist ka kapitalinõuet direktiivi kohta sünnivad ettepanekud. ma tänan, härra volinik ja nüüd läheme edasi küsimus number üheksateist küsimuse esitaja härra Salom, see puudutab Euroopa Liidu ja Aafrika tippkohtumist ja toiduga kindlustatust. sellele vastab härra Piibalks. kui ta on valmis alustama, on tal sõna. kõnelejal ei ole mikrofoni suur tänu, president, austatud parlamendiliikmed. see küsimus puudutab väga olulist teemat. see, et igal inimesel oleks äh, juurdepääs äh, toidule, on arengukoostöö üks peamisi eesmärke ja seetõttu on ka näljakannatajate vähendamine poole võrra äh, õigustatult esimene milleeniumi arengu eesmärk toiduga kindlustatus on ka Euroopa Liidu prioriteet suhetes äh, Aafrikaga. Äh, paljudes piirkondades üle seitsmekümne protsendi elanikkonnast on äh, äh,, elab maapiirkondades ja üle üheksakümne protsendi toiduainetest toodetakse väikestes taludes Äh, see on osa ka meie partnerlusest äh, aastatuhande arengueesmärkide all ja me jätame selle ka prioriteetseks valdkonnaks äh, uues dokumendis. me püüame ka kaasata sektorite üleseid aspekte, näiteks koolitus, teadus ja nii edasi, et neile antaks järgmises tegevuskavas oluline koht. Euroopa Liidu ähm, ühendumine toiduga kindlustatusele on kooskõlas Aafrika liidrite enda poolt toiduga kindlustatuse väärtustamisele. me jätkame Aafrika enda vastavate programmide toetamist. praegusel hetkel on meil piisavalt mehhanisme selleks, et tegeleda toiduga kindlustatusega ja ma arvan, et uut partnerlust äh, Euroopa Liidu Aafrika ühistrateegiasse ei ole vaja sisse viia. nagu ma ütlesin, äh, sellepärast et see on juba olemasolevate partnerluste osas. osa suur tänu, härra Salom, teil on võimalus lisaküsimuseks. suur tänu, härra volinik, selle kasuliku vastuse eest Euroopa Liidu Aafrika tippkohtumise eel tahaksin küsida, kas te võiksite meile anda lisateavet selle kohta, mis, millised arutelud toimusid New Yorgis kõrgetasemelisel kohtumisel äh, aastatuhande arengu eesmärkide äh, ja toiduga kindlustatuse osas. FAO on andnud tegelikult omalt poolt välja signaali, et et äh, ülemaailmset võitlust näljaga tuleks koordineerida. kaks kõnelejat. aitäh, president, härra volinik, umbes aasta tagasi, kahe tuhande üheksanda aasta augustis äh, lõi äh, komisjon Flex mehhanismi tundlike riikide jaoks ja tõi välja ka rahastamise äh, Äh, et aidata majanduskriisis Aafrika kõige ähm, suuremas ohus olevaid rahvaid aastatel kaks tuhat kaheksa, kaks tuhat üheksa majanduskriisi kontekstis. Äh, kas on toimunud mingisugust hindamist äh, ähm, kuidas seda raha kasutati, minu teada seda anti väikepõllumeestele, et jagada neile äh, seemneid ja muud toidu kasvatamiseks vajalikku. härra Tarabella, kui me jätame nüüd kõrvale need äh, arvud, millele viitas äh, kolleeg Salom, on Aafrika tagu-, Sahara taguses Aafrikas äh, üle kaheksasaja miljoni inimese, kes on näljas. me teame, et põllumajandustootmine suurenes seal kahe koma kuue protsendi võrra, aga see peab veelgi kasvama. ei ole mõtet äh, Burkina Fasos äh, toota eelkõige puuvilla, kui suur osa elanikkonnast on näljas. kas komisjon ei peaks mitte rõhutama seal äh, toidu tootmist, kas see ei peaks olema arengupoliitika põhieesmärk ja volinik? härra president, austatud parlamendiliikmed Äh, lühidalt vastates härra äh, Salomi küsimusele New Yorgi ja tipp, äh, Euroopa Liidu Aafrika tippkohtumise kohta, eesmärgiks on kokku leppida mõõdetavad eesmärgid aastaks kaks tuhat viisteist milleeniumi areng, arengu eesmärkide osas, sealhulgas esimese arengu eesmärgi osas nii et on selge, et me peame nende eesmärkide saavutamiseks äh, sisse viima palju meetmeid. nüüd härra Papa-Nikolao küsimus, meil on kaks võimalust. Flex ähm, nende riikide jaoks, kes on kriisis ja teiseks on meil ka äh, toiduabi vahend äh, Ähm, mis toetab väiketootjaid ja millel on väga oluline roll toidukriisis, mitmetes riikides on see aidanud äh, toidu kättesaadavust parandada. ja see toob mind nüüd härra Tarabella küsimuse juurde, toiduga kindlustatus on kahtlemata üks nendest teemadest, mille mina rohelise raamatu raames pakun välja Euroopa Liidu prioriteetseks teemaks Eh, eriti võttes arvesse juba praeguste vahendite positiivset kogemust eh, ja samuti eh, tootlikkuse suurendamise võimalusi praeguses põllumajanduse struktuuris Aafrikas. suur tänu, härra volinik, suur tänu, kolleegid. Läheme nüüd edasi küsimuse juurde number kakskümmend. selle on esitanud härra Tarabella ja küsimuse teema on lennu- ja rongireiside, reisijate õiguste tagamise järelevalve. ja selles küsimuste rühmas on tegelikult kümme küsimust, mis puudutavad transporti ja kolleegid, kes oma kontorites äh, kuulavad äh, ja need, kes on siin, äh, me oleme teatud surve all, et küsimused kakskümmend kaks, kakskümmend kolm ka saaksime läbi võetud. nüüd alustame küsimustega härra Kallasele, palun. Mr President. härra president, auväärsed parlamendiliikmed. nagu mainitud küsimuses Äh, määrusest tuhat kolmsada seitsekümmend üks kaks tuhat seitse ja kakssada kuuskümmend üks kaks tuhat neli vastavalt siis rongi- ja lennureisijate kohta ja veel määrus üksteist kaks tuhat kuus, mis puudutab äh, liikumispuudega isikuid, nendel on teatud õigused äh, reisimisel. Nende korrektne kohaldamine tuleb tagada vastavate liikmesriikide poolt äh, määratud asutuste poolt. Need organid peavad võtma kõik vajalikud meetmed, tagamaks, et äh, reisijate õigustest peetakse kinni. komisjoni ülesanne on tagada, et Euroopa Liidu õigust äh, liikmesriikides nõuetekohaselt kohaldataks ja jõustataks. riiklikel kontrolliasutustel ei ole juriidilist kohustust aruandluseks, aga nad vastavad komisjoni küsimustele ja teevad seda lojaalse koostöö põhimõtte raames, mis puudutab vulkaanikriisi, siis komisjon reageeris kiiresti ja tegi kõik endast oleneva, tagamaks, et neljanda mai kahe tuhande kümnenda aasta erakorralise nõukogu järelduste kohaselt peetakse lennureisijate õigustest kinni ja et äh, lähenemine oleks harmoneeritud kogu Euroopa Liidus. komisjon on välja töötanud ka mitteametlikud tõlgenduskriteeriumid vastavate siseriiklike asutustega ja on olnud kontaktis nii nende kui ka kõikide huvirühmadega. Sorry, I misinformed the house a moment ago um.... üldiselt me püüame et kolm volinikku saaksid küsimustele täna õhtul vastata, umbes kakskümmend minutit iga voliniku kohta. ja ma loodan, et me jõuame küsimuseni kakskümmend kolm härra Higinsilt selle kahekümne minutise osa raames. härra Trabella, palun. aitäh. määruse vastuvõtmine raudtee ja merereisijatele on andnud reisijatele õigustatud ootused, aga nad on pettunud, kui selgub, et kaebustele ei reageerita ja näiteks see vulkaanikriis, mida on siin mainitud, liikmesriigid ikkagi ei ole paika pannud tõhusaid süsteeme, mis äh, sunniksid äh, transpordifirmasid leidma tõhusaid lahendusi. esimesest veebruarist kaks tuhat kuus äh, Belgias näiteks ei ole mingeid äh, karistusi lennufirmadele ja see just ei lahenda tarbijate probleeme, härra Kuusa. ja siis Põluskas. härra Kuusa, palun mul on lühike küsimus. härra volinik, mida te arvate erinevate transpordiliikide lähenemisest reisijate õigustele? millised ideed ja kavatsused komisjonil on seoses sellega, et erinevad transpordiliigid, näiteks lennu- ja rongireisijad omaksid sarnaseid õigusi, et oleks ka ühtne kontroll tagatud? järgmine küsija. aitäh, härra volinik. olukord vulkaanikriisi ajal näitas, et mõned Euroopa Liidu liikmesriigid, eriti uued liikmesriigid, ei oma üldse mingit alternatiivset normaalset transpordivõimalust, näiteks rongiühendust kas see olukord kiirendas Rail Balticaga tehtavat tööd näiteks? aitäh, härra volinik vastuseks. esiteks, mis puudutab äh, kogemusi seoses vulkaanikriisiga ja reisijate õigustega, meil on üsna põhjalik ülevaade sellest, mis näitab, et äh, enamasti lennufirmad äh, käitusid vastutustundlikult ja reisijad mõistlikult. nii et ähm, probleemid, mis olid, on üldiselt lahendatud, loomulikult alati on rahulolematuid, äh, aga keegi ei räägi siin lennufirmade karistamisest, küsimus on äh, vajalikust kompenseerimisest. me tegeleme nõuetega mida ei ole menetletud eriti hästi, me oleme kontaktis ka riikide kontrolliasutustega, aga küsimuste lahendamine on üldiselt ikkagi riikide asutuste pädevuses. pilt iseenesest ei ole väga halb, ausalt öeldes. me loomulikult soovime harmoneeritud reegleid reisijate õigustele kõikide transpordiliikide raames, kolmkümmend november on konsultatsioon, kus me nõukoguga arutame väga vastuolulist bussireisijate teemat, meil on olemas juba õigusaktid raudteereisijate suhtes, mis on võib-olla vähem ambitsioonikas, jah, me püüame saavutada harmoneeritud lähenemist. Rail Baltica, ma teen kõik endast oleneva, et see projekt edasi liiguks ja teen selles koostööd nii teie kui ka kõikide liikmesriikidega, kes asjasse puutuvad, et see projekt oleks edukas. aitäh, küsimus kakskümmend üks, äh, proua Harkin. volinik, olete valmis, siis vastake. president, honorable member, honorable lugupeetud president, lugupeetud saadikud asjade praegune seis on järgmine. pärast seda, kui Euroopa Parlament lükkas tagasi eh, selle ettepaneku, siis kolmekümnendal juunil kaks tuhat kümme komisjon otsustas oma ettepaneku tagasi võtta, sest eh, direktiiv praegu hõlmab ka FIE-dest eh, sõidukijuhtes, nüüd siis juba liikmesriigid näitavad seda, kuidas nad oma õiguslikud kohustused täidavad ning kohaldavad eeskirju ka FIE-dele. komisjon nõuab liikmesriikidelt et nad võtaksid direktiivi sätted üle eh, ka FIE-de osas ja komisjon otsustab, kas on vaja veel mingeid vajalikke samme astuda pärast seda, kui me juba oleme analüüsinud liikmesriikides toimunut. proua Harkin, palun. ma tänan teid vastuse eest ja huvitav, volinik, kas teil on mõningaid ettepanekuid või suuniseid liikmesriikidele? teha neile ettepanekuid, kuidas nad jälgivad FIE-dest sõidukijuhtide tööaega, eriti kui nad ka näiteks kulutavad aega selleks, et pabertööd teha või puhastada oma sõidukid. ma arvan, et väga raske on seda tegevust jälgida ning ka sotsiaalmajanduslikele tagajärgede peale mõtlema, kui tegemist on FIE-dega, arvestades seda, et nende eh, sõiduaegu väheneb oluliselt nüüd. seni meil ei ole ideid selle kohta, kuidas sellised suunised koostada, tegemist on tehniliselt väga keeruka valdkonnaga ja me arutame liikmesriikidega läbi, kuidas selle eh, direktiivi sätteid kohaldada, aga mingeid suuniseid anda seni me küll eh, eh, selle peale ei mõtle, kõigepealt me ikkagi analüüsime tulemused läbi. ja nüüd on küsimus kakskümmend kaks kakskümmend kolm. vabandust, veel kord. nüüd läheme küsimuse kakskümmend kaks juurde, mille esitas härra Komatsakos ja pärast seda äh, härra Higins. nii koolibussid ja äh, liiklusohutuse eesmärgid. härra president, austatud liige, komisjon on nõus, et äh, Mm, on vastuvõetamatu, kui palju Euroopa Liidus äh, liiklusõnnestustes igal aastal hukkub, kolmkümmend viis tuhat hukkunut on väikese linna suurus. komisjon ei ole aga nõus austatud liikme arvamusega, et Euroopa liiklusohutuse tegevusprogramm aastateks äh, äh, senisteks aastateks ei ole õnnestunud Äh, selle aja jooksul äh, päästeti Euroopa Liidus seitsekümmend kaheksa tuhat elu ja üldse äh, vähenes ohvrite arv kahe miljoni võrra. see mure, mis peredele kokku hoiti, on kokkuarvamatu. nüüd, mis puudutab tegevusprogrammi aastateks kaks tuhat üksteist kuni kakskümmend, siis komisjon lähtub äh, eesmärkide seadmisel kahe tuhande kümnenda aasta äh, alusest ja kõikide liikmesriikide poolt on vaja tugevat äh, pühendumist muuhulgas riikide ohutusstrateegiate väljatöötamisele. eesmärgiks on ka vähendada Äh, õnnetusi valdkondades, kus äh, edu ei ole saavutatud, näiteks äh, mootorrattaõnnetused ja maapiirkondade õnnetused ja oluline roll on ka tehnoloogilistel edasiminekutel. mis puudutab lapsi puudutavat teemat ja eriti koolibusse, siis tuleb silmas pidada, et tegelikult on viimase kümne aastaga tehtud suuri edusamme, seitsmekümne protsendi võrra on vähenenud Äh, alla viieteistaastaste laste surmade arv liiklusõnnetustes, aga me peame jätkama laste kõrgetasemelist kaitset, kes on eriti haavatavad liiklejad, suur tänu. Uh, lisaküsimused härra Komotsakuselt, kõigepealt ja siis härra Higinsilt. suur tänu vastuse eest, härra volinik aga vaatamata sellele rõhutaksin veel kord oma küsimust, sellepärast et miljoneid lapsi iga päev viiakse ja tuuakse koolist koolibussidega. me räägime siin Euroopa tuleviku õitest ja ma arvan, et me peame tagama, et nendele sõidukitele, millega neid veetakse, tuleb kehtestada rangemad ohutusstandardid, rangemad kontrollid ja samuti ka juhtide kompetentsi rangemad kontrollid. ma arvan, et komisjon peab selles suunas algatuse välja pakkuma see mõjuks positiivselt ka Euroopa avaliku arvamuse silmis, sellepärast et me räägime väga tundlikust äh, elanikkonnarühmast, kes äh, on kõikide jaoks väga tähtis. suur tänu, härra president. mina ei ole üleüldse nõus sellega, et vastus äh, oleks olnud rahuldav. nagu äh, volinik ise ütles äh,, kahe tuhande üheksandal aastal hukkus kolmkümmend viis tuhat inimest. see on äh, viisteist tuhat inimest rohkem, kui komisjoni plaanides oli. nii et ma küsin volinikult endalt, kas on mingisuguseidki plaane või arvamusi selle kohta, mida teha, sest on näha, et täna asjad ei tööta. kaks lisaküsimust, proua Tikao ja proua Haakin suur tänu, president, härra volinik. arvestades, et hukkunuid on kolmkümmend viis tuhat igal aastal, see tähendab see seda, et üks väike linn nagu kaoks maailmakaardilt. ja nende hulgas on ka jalgratturid, jalakäijad ja sellel taustal peame me koolitama lapsi koolides ja õpetama neid mõtlema liiklusohutusele, nii et nad oleks paremini ette valmistatud. suur tänu, president, konkreetne küsimus koolibusside osas, kas komisjon võiks mõelda ettepanekule, et äh, ühe istme kohta tohiks bussis olla ainult üks laps ja alla viieteist aastased peaksid kandma turvavöösid? suur tänu. kõigepealt, mis puudutab busse, meil on ranged äh, regulatsioonid, mis puudutavad tehnilisi standardeid äh, busside osas, eriti nende busside osas, mida kasutatakse koolibussidena ja ma ei ole kuulnud äh, erilistest muredest koolibussidega loomulikult ma jälgin olukorda ja mis puudutab viimast küsimust, siis ma ka öö, äh, olen nõus sellega, et reeglid peavad ette nägema, et öö, äh, lastel peavad olema korralikud ist-, istekohad ja turvavööd, aga mulle ei tundu, et öö, äh, koolibussid oleks meie liiklusohutuse kontekstis midagi eriti öö, rasket või keerulist. jah, te võite loomulikult öelda, et need kolmkümmend äh, tuhat hukkunut on halb ja meil on kahju igast äh, ohvrist, aga ma ei ole nõus sellega, et äh, tegevuskava oleks ebaõnnestunud, sellepärast et hukkunute arv vähenes nelikümmend protsenti, viimase viieteist aastaga minu enda kodumaal on hukkunute arv vähenenud neli korda. ja kui teid huvitavad meie plaanid, siis just enne suvevaheaega võtsime vastu suunised, mis puudutavad järgmist tegevuskava ja meie eesmärk on sama, vähendada poole võrra hukkunute arvu. ja seal on sees ka hulk hulk äh, meetmeid, äh, mis aitavad seda eesmärki saavutada, sealhulgas äh, ka koolitus ja kõige nõrgemate liiklejate koolitamine. kõige nõrgemad on alati vanurid, jalakäijad, jalgratturid, ka mootorratturid, kellele tuleb pöörata eriti eraldi tähelepanu, sellepärast et mootorratturid on ainuke kategooria, milles äh, ohvrite arv on suurenenud, aitäh! suur tänu ja nüüd saame edasi liikuda härra Palakise küsimuse juurde number kakskümmend neli, mis puudutab liiga tihedat liiklust Läänemerel. härra volinik, palun. question to It's question 24. 24, right. It's uh, probably numbers are numbrid on vist natukene teistsugused minu paberites, aga härra Paletski, see küsimus siis, jah, loomulikult ma võin hea meelega sellele vastata. kiire majanduskasvu tulemusel on meretransport Läänemerel oluliselt kasvanud viimastel aastatel, samas Euroopa liidul on üks äh, arenenumaid regulatiivraamistikke äh, mereohutuse osas maailmas. kolmas mereohutuse pakett kahe tuhande üheksandal aastal, mis võeti parlamendis äh, ja nõukogus vastu, on oluline vahend, sellega pannakse paika seiresüsteemid ja ranged kontrollid laevadele Läänemere sadamates seal on ka konkreetsed meetmed Läänemere jaoks, ka näiteks seoses jäästandardiga. komisjon teeb äh, tihedat koostööd kõikide Läänemere riikidega, et tagada nende Euroopa Liidu meetmete rakendamist Euroopa mereohutusagentuur samuti pakub äh, tehnilist äh, abi, kui juhtub õnnetus, siis EMSA-l on olemas valvelaevad ja seadmed reostuse likvideerimiseks erinevates Läänemere riikides. Läänemere komisjon peab ka jätkuvat dialoogi Vene Föderatsiooniga. me soovime algatada pilootprojekti seiretegevuseks ühiselt Venemaaga. Balti Läänemere piirkonna strateegias, mis hiljuti vastu võeti, on samuti rõhutatud ohutust ja loomulikult ma äh, reageeriksin sellele huvitavale ettepanekule vähendada meretranspordi Läänemerel, aga ma arvan, et igasugune vähendamine, seda väga ettevaatlikult kaaluma ja tuleb äh, tagada vastavas ka rahvusvahelise mereõiguse ja rahvusvaheliste konventsioonidega. rahvusvaheline mereorganisatsioon juba tunnustab Läänemerd kui eriti äh, tundlikku merepiirkonda ja on olemas ranged reeglid õnnetuste vältimiseks ja merekeskkonna kaitseks, aga tahaksin ka mainida, et meretransport on suhteliselt keskkonnasõbralik transpordi äh, liik. sest ja kui seada Läänemerel meretranspordile piirangud, siis selle tulemusel kasvaks muude transpordiliikide maht oluliselt ja need on vähem keskkonnasõbralikud. Äh, härra Paletskis, palun. suur tänu, president, härra volinik. Äh, suur tänu selle üksikasjaliku vastuse eest ja mul on hea meel, et te mainisite ka koostööd Venemaaga. ma arvan, et mis puudutab laevade ohutusstandardeid ja keskkonnaalaseid edasiminekuid, siis missugused eh, riigid teie arvates Euroopa Liidus on esirinnas sel, selles valdkonnas ja missugused on mahajääjad? härra volinik, palun. väga raske on hakata eristama riike ja mul ei ole mingeid tõendeid selle kohta, et öelda, et üks riik on parem kui teine. üldiselt Läänemere riigid on kõik äh, väga tundlikult suhtuvad mereohutuse küsimustesse ja te kindlasti teate, et äh, Põhja maadest tuli ettepanek, et vähendada väävlisisaldust laevade emissioonides aga mul tõesti praegu ei ole mingeid tõendeid, et ühte riiki siin esile tuua või mõnda häbivääristada. aitäh, härra volinik, te olete mudelvolinik selles mõttes, et teie vastused on täpsed, kasulikud ja lühidad. see on äh, väga sobiv lähenemine just infotunnis. aitäh, edasi küsimused ähm, härra Tšoolusele kolmkümmend üks, kolmkümmend kaks, kolmkümmend kolm, kolmkümmend neli ja kolmkümmend viis ühine vastus neile. ja niipea, kui volinik on valmis, võite vastama asuda je vais présenter la réponse à cinq questions qui sont regroupées qui couvrent niisiis ma vastan nüüd kohe viiele küsimusele mis puudutavad ühte ja sama teemat otsetoestuste kogusumma liikmesriikidele Euroopa Liidus kajastab põllumajandustoodangut ja on üks viis, kuidas aidata äh, põllumehi ja on kuulut-, kasutatud selleks ajaloolisi kriteeriume ja seetõttu varasema tootmise arvestamine on pannud erineva eh, otsetoetused erinevates liikmesriikides. kui Euroopa Liidus oli kaksteist liikmesriiki, eh, siis oli olukord üks eh, ja me teame, et aastal kaks tuhat kolmteist hilisemate liitujate eh, otsetoetused jõuavad järele vanade liikmesriikide otsetoetustele, seda siis aastal kaks tuhat kolmteist ja see puudutab ka Bulgaariat, Rumeeniat. Neile sajaprotsendiliselt kohalduvad otsetoetused vanade liikmesriikide tasandil aastaks kaks tuhat kuusteist. kõik Euroopa Liidu uued liikmesriigid kaksteist uut liikmesriiki saavad täiendada Euroopa Liidust tulevaid otsetoetuseid ja maksta subsiidiumi liikmesriigi eelarvest, aga seda selgelt määratletud ulatuses. see on kirjas liitumislepingus ja ka toetuste määruses aastal kaks tuhat kaheksa ühise põllumajanduspoliitika tervisekontrolli käigus ja kahe tuhande kolmanda aasta ühise põllumajanduspoliitika reformi käigus analüüsiti seda, kuidas edasi arendada otsetoetuste süsteemi, eriti mõeldi liikmesriikide erineva eh, toetuste maksmise peale ning eh, seda otsetoetuste süsteemi on vaja reformida tähtis on leida õige tasakaal erinevate liikmesriikide vahel ning erinevat liiki põllumeeste vahel. samas on endiselt lahtiseid küsimusi, et milliseid kriteeriume kasutada selleks, et üle minna äh, tasukaalustatuma toetussüsteemi poole ning kuidas õiglasemalt jaotada otsetoetused liikmesriikide vahel. tähtis on mõelda selle peale, kuidas praegusest olukorrast liikuda õiglasema jaotuse poole tulevikus, et ära hoida suuremad kõikumised, millel on ju tohutu majanduslik mõju eh, mõnedes piirkondades, kus on erilised tootmissüsteemid. Eh, pärast aastat kaks tuhat kolmteist peab ühine põllumajanduspoliitika toime tulema ka suurte keskkonna eh, väljakutsetega, nagu näiteks mulla seisukorra hal-, halvemaks muutumine kogu Euroopa Liidus. bioloogiline mitmekesisus on ka üks prioriteete. tähtis on jätkusuutlikult majandada, sellest kõigest räägib ka strateegia kakskümmend kakskümmend. eesmärgiks on olid meil seatud juba aastaks kaks tuhat kümme, need ei ole me täitnud bioloogilise mitmekesisuse vallas aga ka põllumajanduspoliitikal on väga tähtis roll etendada bioloogilise mitmekesisuse säilitamisel. tähtis on ka otsetoetustega toetada sel-, keskkonnasõbralikke põllumajandustegevust, äh, ära hoida ähm, mulla ärakanne, mulla erosioon, äh, mulla orgaanilise ainesisalduse langus. on vaja spetsiifilisi keskkonnameetmeid ja seda veel lisaks eh, praegu ühises põllumajanduspoliitikas ette nähtud meetmetele. mulla orgaanilise aine sisaldus on väga aktuaalne teema. kahe tuhande kuuendal aastal esitasime me mullakaitse raamdirektiivi ja tähtis on mõelda mullerosiooni põhjuste peale ja üritada need kaotada. nüüd tulles jälle bioloogilise mitmekesisuse juurde, e, ühine põllumajanduspoliitika paneb suurt rõhku keskkonnanõuete täitmisele ja eriti lindude ja elupaikade direktiivi nõuete elluviimisele. ning karistused näevad ette ka öö, e, otsetoetuste vähendamist ja Ehm, ka Regionaalarengu fondist saadavate toetuste vähendamiseks, kui keskkonnanõuetest kinni ei peeta. me mõistame, et meil pärast aastat kolm, kaks tuhat kolmteist on ees suured keskkonnaalased väljakutsed ning tähtis on, et kõikidest ühise põllumajanduspoliitika aspektides esimese ja teise samba all rohkem pandaks rõhku keskkonnakaitsele. me töötame nüüd ettepanekute kallal, mis vaatavad juba kaugemal aastast kaks tuhat kolmteist põllumajanduses ning selle aasta jooksul komisjon esitab ka teatise ja seitsmeteistkümnendal novembril arutab seda Põllumajandusnõukogu. härra Papastamkos, teil on sõna. ma tänan, volinik ma olen kindel, et te mõistate, kui suured erinevused on erinevate riikide vahel Euroopa Liidus. väga suured on erinevused põllumajandusettevõtete suuruses, tegevustingimustes, meil on ka väga delikaatsed piirkonnad, raskete tingimustega piirkonnad, vähem arenenud piirkonnad, keda, seda kõike tuleb arvestada. ma arvan, et ei tohiks kehtestada sellist eh, ühetaolist hektaripõhist toetust. härra volinik, eh, kas te kavatsete võtta kasutusele ka muid objektiivsemaid kriteeriume, kui otsustatakse otsetoetuste suuruse üle? härra volinik, ma tänan teid vastuse eest mulla erosiooni kohta, aga minul on ka täiendav küsimus teile. arvestades, et Vahemere piirkonnas üks kõige suuremaid eh, mulla erosiooni põhjustajaid on see, et meil on toimunud väga palju metsatulekahjusid ja ka mulla erosiooni soodustab Vahemere niiske õhk mis te arvate, äkki oleks vaja veel lisatoetust põllumeestele, kes võtavad omale kohustuse eh, kasutada jätkusuutlikke keskkonnasõbralikke majandamismeetodeid ja ka sellega takistada metsatulekahjude levikut. ma tänan, proua Neinski. ma tänan, härra volinik, väga põhjaliku vastuse eest nagu te ütlesite, Bulgaaria ja Rumeenia, kes ühinesid Euroopa Liiduga viimaste hulgas, saavad praegu vaid nelikümmend protsenti põllumajandustoetusest võrreldes näiteks Saksamaa ja Prantsusmaaga, kes saavad sada protsenti. Te ütlesite, et toetused võrdsustuvad alles aastal kaks tuhat kuusteist. praegu on olukord väga ebavõrdne ja ebaõiglane. see paneb ohtu meie põllumajandussektorit. kas te ei arva, et seda tuleks ikkagi arvestada nende kahe riigi osas? härra Belir ja härra Wojciechowski ei ole siin saalis, nii et võib-olla siis härra volinik vastab esitatud täiendavatele küsimustele Euh, euh, niisiis, esimene küsimus härra Papastamkoselt. jah, on erinevused liikmesriigiti, on piirkonniti erinevusi ja erinevate põllumajandustootjate kategooriate vahel. ma olen ikka ja jälle öelnud, et minu jaoks selline ühetaoline ähm, äh, pindalapõhine süsteem ei ole lahendus. praegune süsteem, kus me toetume ajaloolisele tootmisele, nüüd sellelt üleminek, mis tugineb kümne, kahekümne, kolmekümne aasta tagusele tootmisele, on väga tähtis, aga kui me nüüd selle ülemineku teeme, me peame tuginema objektiivsetele kriteeriumidele, mille järgi hakata otse toetusi maksma tähtis on ikkagi leida tasakaal keskpikas perspektiivis ja pikemas perspektiivis. Need, kes praegu on ebasoodsamas olukorras, peavad ka suutma toime tule, tulla ülemineku meetmetega ja mina tegin ettepaneku mõnedeks objektiivseteks kriteeriumiteks, mida ühendada esialgsete kriteeriumitega ja tähtis on näha ette selline üleminekuperiood, mis kõigile vastuvõetav on, et nad jääksid püsima. kindlasti me võtame arvesse meetmeid, mis on ette nähtud maaelu arenguprogrammi vallas ja teise samba all. tähtis on, et meil oleks ökopõllumajanduslikud meetmed samuti alles jäetud. me rääkisime siin metsatulekahjudest ja erosiooni ohust. tähtis on, et need põllumajanduslikud keskkonnameetmed oleks rakendatud praegu, aga ka me saaksime neid jätkata pärast aastat kaks tuhat kolmteist ja sellepärast on väga tähtis olla paindlik, tähtis on saavutada meie strateegilised eesmärgid, tähtis on, et meil oleks keskkonnasõbralik põllumajandus ja me saame kasutada neid instrumente, mis meil on teise samba all, maaelu arengu all. nii et ma arvan, et seda me saame ka arvestada, olles paindlikud oma meetmetes. nüüd Bulgaaria ja Rumeenia, kui me pidasime nende liikmesriikidega liitumisläbirääkimisi, siis lepiti kokku, et järk-järgult hakatakse suurendama otsetoetuste summasid ja see pandi kirja ka kõik liitumislepingusse. aastal kaks tuhat kaheksa, kui toimus ühise põllumajanduspoliitika tervisekontroll, me leppisime kokku, et pärast aastat kaks tuhat kolmteist, kui on reform äh, toimunud, siis me võtame arvesse sellist äh, saldot, negatiivset saldot ja võib-olla siis leiame mingi lahenduse. selge see, et on vaja leida ka eelarve seisukohast vastuvõetav lahendus, tähtis on kiirendada seda eh, võrdsustamise protsessi. Now the next question I've got is Mr Kadenbach's, Mrs Kadenbach's. järgmine küsimus on number kolmkümmend kuus proua Kadenbachilt. kas teil on vastus sellele olemas? number kolmkümmend kuus, proua Kadenbach. Teil on sõna, palun. komisjon äh komisjon on teadlik, et nõuetele vastavuse rakendamine liikmesriikide poolt eh, nõuab parandamist, seda rõhutas Euroopa Kontrollikoja aruanne aastast kaks tuhat kaheksa, aga ma tahaksin ka rõhutada, et Kontrollikoja analüüs põhines kahel aastal, mis vahetult järgnesid ehm, vastavate praktikate sisseviimisele komisjonipoolne rakendustegevus aastal kaks tuhat kuus äh, aitas liikmesriikidel väga palju öö, ähm, andis liikmesriikidele väga palju abi nõuete täitmisel, meil on väga palju kirjavahetus sellel teemal ja toimus väga palju arutelusid erinevates foorumites konkreetsete küsimuste osas. <clears throat> Äh, hindamine äh, või suuremad arutelud toimusid halduskomitee raames eh, ja tehnilisemaid küsimusi arutati eh, ekspertide tasandil, kontrollisüsteeme arutati spetsiaalsetel seminaridel. kahe tuhande neljandal aastal anti välja suuniste dokument eh, liikmesriikidele, mis aidavad, mis aitab neil oma süsteeme kohandada Äh, jätkuanalüüs komisjoni poolt liikmesriikide äh, tegevusele äh, põhineb komisjoni audititel ja kui auditite käigus nähtakse nähakse probleeme, siis korrigeeritakse vastavalt liikmesriigile tehtavaid makseid. nii oli asi minevikus, aga praegusel hetkel toimub mitmeid järelevalvemenetlusi komisjon näeb, et äh, kõik need auditid on toonud kaasa edusammud äh, nõuetele vastavuse süsteemi rakendamisel, eriti äh, võrdluses Kontrollikoja aruandes välja tooduga. komisjon pöörab erilist tähelepanu sellele süsteemile, mis on ÜPP oluliseks osaks suur tänu, proua Kadenbach, teil on sõna. suur tänu, härra volinik, põhjaliku vastuse eest, mul on lisaküsimus nõuetele vastavuse ja bioloogilise mitmekesisuse osas. Äh, mõistlik põllumajandus aitab meil säilitada bioloogilist mitmekesisust ja komisjoni äh, rolliks on siin teadlikkuse tõstmine, nii et minu küsimus on, mida te kavatsete teha selleks, et äh, poliitilised otsuste tegijad, äh, põllumehed ja tarbijad äh, teaksid rohkem sellest, kui oluline on bioloogiline mitmekesisus ja me peame rõhutama oma keskkonnaküsimusi selles osas, proua McInnes. suur tänu, president, suur tänu volinikule vastuste eest kui praeguse süsteemiga on juba probleeme, siis äh, mis äh, saab äh, siis, kui me süvendame esimest sammast, nagu ÜPP reformiga on ette nähtud, mis nendest probleemidest siis veel saab, mis te arvate? volinik, teil on sõna vastuseks. It's okay Donc, euh... praegusel hetkel ma näen seda, et äh, maksumaksjad, äh, tarbijad, valitsusvälised organisatsioonid on äh, selle teema osas väga tähelepanelikud ja nõuavad põllumeestelt väga palju. ma arvan ka, et me saame põllumeestele pakkuda vahendeid Äh, selleks, kuidas teavitada inimesi oma jõupingutustest, näiteks turustuse käigus. ja kvaliteedisüsteemide raames äh, põllumajandustoodete puhul anname me ka põllumeestele paremad äh, kommunikatsioonivõimalused ähm, tutvustamaks oma tooteid ja seda, mida nad on ära teinud bioloogilise mitmekesisuse vallas. eriti saame me siin arvesse võtta erinevaid põllumajandusliku tootmise süsteeme, sest bioloogiline mitmekesisus äh, näitab ka keskkonnateadlikkust ja äh, bioloogilise mitmekesisuse toetamine ÜPP raames, otsekontaktide toetamine äh, põllumeeste ja tarbijate vahel on üks nendest vahenditest, äh, mis aitab põllumeestel paremini turgu oma tootest teavitada. ja samuti ka nõudmite, nõudmistest, mida nad peavad täitma tootmise käigus. seosed tootmise ja maaturismi vahel, ka see on näiteks üks võimalus põllumeestele, kuidas nad saavad eh, tutvustada tarbijatele tööd, mida nad teevad, kuidas nad säilitavad eh, näiteks eh, maastikke läbi oma tootmistegevuse. ma usun, et kõik ÜPP instrumendid, mida saab tulevikus veel edasi arendada, on põllumeestele kättesaadavad selleks, et rohkem teavitada tarbijaid oma jõupingutustest. teine küsimus, mis tõstatati. minu arvates reeglid, mis kehtivad keskkonna ja põllumajandustootmise osas, ähm, mis puudutab äh, loodusvarade äh, head kasutamist, need on otseselt seotud majandusliku ja sotsiaalse mm, keskkonnaga. pärast seitsmeteistkümnendat novembrit me hakkame seda äh, teemat arutama, meie eesmärgiks ei ole mitte majandus- ja sotsiaalsetelt faktoritelt äh, juhtida tähelepanu ära keskkonnafaktoritele, aga pigem luua põllumeeste jaoks sellise ühtse pildi nendest, nii et me saaksime tulevikus tõesti rääkida ka keskkonnateadlikult konkurentsivõimelisest äh, põllumajandusest, nii kui me räägime muldade haldusest, äh, vee kasutamisest, aga teisest küljest ka näiteks töökohtade säilitamisest maapiirkondades. ja see ei tähenda, see, et me koondame loodusvarade haldamise ÜPP alla, ei tähenda seda, et põllumehed ei saaks enam olla majanduslikult konkurentsivõimelised ja võtta arvesse sotsiaalseid aspekte. kui meil on konkreetne dokument, siis ma saan tuua ka täpsemaid näiteid. Läheme nüüd edasi viimase küsimuse juurde, see on küsimus number kolmkümmend seitse härra Tšuntase poolt selle teema on Tagatisfond Kreeka põllumajandus- ja kalandusettevõtjatele. härra volinik, palun. maaelu arendamise programm kaks tuhat seitse, kaks tuhat kolmteist Kreekas, mida on kaasfinantseeritud Maaelu Arengufondi poolt, ei äh, sisalda tagatisfonde väga väikestele ettevõtjatele, ja ühtegi taotlust ei saadetud ka Polonse peadirektoraadile äh, Kreeka võimude poolt. oluline on rõhutada, et mis puudutab subsidiaarsuspõhimõtet, siis liikmesriigid on need, kes pakkusid välja maaelu arendamise meetmed vastavuses loomulikult maaelu arengureeglitega ja artikkel üheksateist määrus kuusteist üheksakümmend kaheksa kaks tuhat viis, mis puudutab äh, RDF-ist ähm, maaelu arengu toetamist, et äh, seda võib läbi vaadata pärast seda, kui liikmesriigid seda soovivad ja monitooringukomisjon on andnud äh, oma heakskiidu. jah, mis puudutab kalandussektorit Kreekas, siis äh, riiklikud ametivõimud on informeerinud Euroopa Komisjoni, et soovitakse paika panna uus finantsvahend ja Kreeka ametivõimude sõnul kehtib selle suhtes finantsrežiim, mis on juba loodud ja mis on meile juba tuttav. Kreeka soovib kasutada tegevusprogrammi selle skeemi kaasfinantseerimiseks perioodil kaks tuhat seitse, kaks tuhat kolmteist. komisjon suhtub positiivselt nende vahendite loomisse. nii et äh, tegevusprogrammi põhisambad oleks võimalik paika panna ja arvest nelisada üheksakümmend kaheksa, kaks tuhat seitse, artiklid kolmkümmend neli, kolmkümmend kaheksa on siin olulised ja monitooringukomisjon aitab äh, samuti välja valida kasusaajad, Kreeka ametivõimud on oma tegevuskava praegu äh, lõpetamas ja see paneb paika selle vahendi toimimise. komisjon loodab, et äh, see vahend asub tööle enne kahe tuhande kümnenda aasta lõppu. lisaküsimus aitäh, see oli äh, täielik vastus põhimõtteliselt minu küsimusele. ma ütleksin, et äh, on olnud äh, väga konkreetne ettepanek Kreeka valitsuselt. Te ütlesite, et et kui see hakkab toimuma kahe tuhande kümnendast aastast, Eh, sõltub, kas eh, ka, kas rahastamine Kreeka valitsuselt jõuab õigeaegselt, kas see on nii? palun lühidalt vastust. hästi, selgituseks. siin on kaks aspekti. üks puudutab põllumajandussektorit ja väikseid ja üliväikeseid eh, äriettevõtteid ja mis puudutab kalandussektorit, minu vastuses ma ütlesin, et Kreeka ametivõimud ei olnud taotlenud sellise vahendi kasutamist väikestele ja mikropõllumajandusettevõtjatele, aga nad olid taotlenud seda kalanduse jaoks. kalandussektoris Kreeka ametivõimude soovi tulemusel on võimalik eh, see vahend luua enne kahe tuhande kümnenda aasta lõppu, aga arvestades, et põllumajanduse poolelt ei ole eh, sellist taotlust olnud Kreekalt, siis ma ei oska midagi muud öelda. vastav riik ise ja tema valitsus mm, on vastutavad otsuste eest, mis puudutavad eh, selliseid otsuseid, aga nagu ma ütlesin, me ei ole saanud Kreekalt veel sellist vastust aitäh. nüüd edasi läheme proua Tamanakile mõeldud küsimuste juurde ja kõigepealt küsimus number nelikümmend, ma ei ole kindel, mitu küsimust me jõuame täna läbi veel võtta, kaheksa kolmkümmend täpselt me lõpetame, siis saavad tõlgid ka veel süüa, enne kui nad kell üheksa uuesti tagasi tulevad. ja proua Tamanaki, kui olete valmis, siis teil on sõna. ma tänan, härra president. Euroopa Liidu vesiviljelus on jätkusuutliku arengu esirinnas. komisjon peab tunnistama ja mina pean tunnistama, et vesiviljelussektor väärib suuremat tunnustamist. sellepärast komisjon võttis vastu teatise mille pealkiri on jätkusuutliku tuleviku loomine vesiviljelusele ja seal me toome välja kolm strateegilist eesmärki avalikele asutustele, mida järgida. kõigepealt on vaja edendada vesiviljeluse konkurentsivõimet, teiseks on vaja tema jätkusuutlikkust tagada ning kolmandaks on vaja majandamist parandada. selles teatises komisjon toob välja ka terve rea meetmeid, mida rakendada avalikel asutustel kõikidel tasanditel, piirkondlikul Euroopa Liidu tasandil ja liikmesriigi tasandil, selleks, et toime tulla nende väljakutsetega, mis vesiviljelussektori ees on. et Euroopa Liidu vesiviljeluse jätkusuutlik areng tagada, see hõlmab ka koorikloomade tootmist, äh, on Euroopa Liit äh, paika pannud äh, kõikehõlvama toiduohutuse ja loomade kaitse raamistikku. meil on kõrged Äh, normid, sealhulgas ka vesiviljelussaadustele ja karploomadele ning see kehtib ka rahvusvahelisele kaubavahetusele. meil on Euroopa Liidu kontrolllaboratoorium, kes hoiab silma peal ähm, äh, haigustel ning koordineerib ka liikmesriikide te laboratooriumide tegevust ning annab teaduslikku tuge komisjonile. komisjon jälgib ka väga tähelepanelikult näidanud eh, seda, eh, et kus liikmesriigis on mm, mereloomade surevus kasvanud ja kas põhjuseks on viirus ning millised põhjused on viiruste levikul olnud. nüüd, mis puudutab Euroopa Liidu vesiviljeluse eh, üldist strateegiat, siis tahaksin teile meenutada seda arutelu, mis toimus siin juunikuus kaks tuhat kümme teie täiskogul ja aluseks oli Guido Milana raport. komisjon hindab kõrgelt parlamendi toetust jätkusuutlikule vesiviljelusele ning sellele, et sellele sektorile rohkem tähelepanu pöörata. komisjon arvab, et jätkusuutlik vesiviljelustegevus vajab toetamist üldises, ühisest kalanduspoliitikast ning et see peab, vesiviljelus peab ka kuuluma ühise kalanduspoliitika reformimise alla. tähtis on ka, et sektor ise korraldaks oma tegemisi tõhusamalt ning eriti me tahame tugevdada tootjate ja valdkondavaheliste organisatsioonide rolli ja tähtis on ka, et paremini reageeritaks turu eh, nõudmistele ning eh, tutvustaks oma toodete väärtust märgistuse kaudu. härra Kelly, nüüd on teil sõna ma tänan, volinik, selle kõikehõlma vastuse eest ning ma tahaksin vaid öelda, et hiljutises uuringus Iirimaal leiti, et eh, imporditud kalatooted olid valesti märgistatud, et kalade liigid eh, olid valesti ära näidatud märgisel. ja nüüd ma küsin volinikult, mida teha selleks, et selline asi ei korduks peale selle, et omaenda põllumajandust ja kalandust arendada. tänan juba ette vastuse eest. härra Kallahärilt on samuti küsimus, palun. president, mul on hea meel äh, nende vastuste üle, mida me kuulsime proua Tamanakilt, et vesiviljelus etendab tähtsat osa äh, ka uues ühises kalanduspoliitikas, aga proua volinik, siin on tohutud võimalused luua töökohti, eriti kui arendatakse vesiviljelust, eriti nendes piirkondades, kus on suur tööpuudus. mina usun, et komisjon saaks väga tähtsat rolli siin etendada ja saaks juhi rolli endale võtta ning teavitaks ähm, äh, voliniku seisukohti liikmesriikidele, sest liikmesriik loomulikult äh, seisab hea selle eest, me ei tohi kuidagimoodi järeleandmisi teha toidu kvaliteedi osas, küll aga on vaja tagada, et üks asutus igas riigis tegeleks nende asjadega ning sellega ei tegeleks mustmiljon igasugust horisontaalset ametkonda. Like to... ma tänan, ma olen nõus härra Kallaheriga selles, et tõesti, meil on tohutud võimalused siin vesiviljelussektoris ning loomulikult me saame väga palju töökohti luua juurde ja sellepärast me kavandamegi eraldi peatüki äh, äh, meie ühise kalanduspoliitika reformimist käsitlevas dokumendis ja pühendame selle vesiviljelusele. samuti ma tahaksin härra Kellit informeerida, loomulikult me teame sellest probleemist, mis teil on ja ma olen nõus teiega, et on vaja väga palju ära teha, et jälgida kuidas liiguvad meie tooted ja sellepärast meil on ka märgistuse äh, kohta eraldi peatükk meie ühise kalanduspoliitika reformi dokumendis ning komisjon töötab selle nimel, et tagada ühesugused reeglid, äh, normid kõikjal maailmas, et tootjatel oleksid ühesugused nõudmised. Äh, ja see käib ka loomulikult importijate kohta nüüd edasi küsimus nelikümmend üks ja see on härra Tsukalaselt ja puudutab Euroopa Kalandusfondi vahendite kasutamist, palun. Like thank... Uh, tahaksin tänada härra Tsukalast tema küsimuse eest, sellepärast et see on tõesti väga oluline teema meie jaoks ja ma pean ütlema väga selgelt ja avameelselt, et Euroopa Kalandusfondi rakendamine ei ole veel jõudnud täiskiirusele me ei ole sellega rahul. Äh, kinnitatud äh, vahemaksed, ähm, mis on liikmesriikide poolt äh, komisjonile saat-, saadetud, ulatuvad viie protsendini IFF-i e mm, mahust, aga praegu on ka näha, et kahe tuhande üheksa, üheksanda aasta lõpuks oli IFF-i rahadest kaheksateist koma kaks protsenti määratud konkreetsetele tegevustele ja siia hulka ei jää mitte ainult esimese telje vahendid, vaid ka teiste telgede vahendid. neljas telg säästev areng kalanduspiirkondadega on rakendus äh, protsessist maha jäänud, sellepärast et ei ole piisavalt partnerlussuhteid, suhteid sõlmitud. probleemide hulka kuuluvad IFF-i määruse äh, hiline vastuvõtmine, teiseks tegevusprogrammide hiline vastuvõtmine, mõnikord võeti need vastu alles kahe tuhande kaheksanda aasta teises pooles, kolmas äh, mm, juhtimis- ja kontrollisüsteemide Äh, ülesseadmise probleemid ja neljandaks äh, finants- ja majanduskriisi mõjud äh, kalandussektorile. praegusel rakendamishetkel on liiga vara veel öelda, kas Euroopa Kalandusfond on oma eesmärgid saavutanud, pärast vahehindamist kahe tuhande üheteistkümnenda aasta lõpuks on meil rohkem teavet. on ka väga raske välja tuua parimaid praktikaid, sest eh, liikmesriikidel on väga suured erinevused eh, rahasummades ja neil on ka juurdepääs nendele summadele erinevate meetodite alusel, eh, mis tähendab, et, et tegevused on erineva raskusastmega, näiteks esimese telje tegevused on äh, lihtsamad ellu viia kui teiste telgede omad. Äh, Belgia eesistuja juhtis eelmisel aastal probleemidele tähelepanu, muuhulgas ka kapitalipuuduse probleemile ja komisjon pakkus välja äh, hõlbustavaid tehnikaid, näiteks vahendajate kasutamine ja taotlusvormide lihtsustamine ja järgmises komitees vaadatakse need maatmed läbi. mis puudutab Kreeka riikliku kalanduse arengukava aastateks kaks tuhat seitse, kaks tuhat kolmteist, on hiljaks jäänud, mul on kahju seda öelda, aga see on tõesti väga hiljaks jäänud. aasta kahe tuhande kümme, viieteistkümnendaks septembriks oli välja makstud ainult viis äh, miljonit kuussada eurot, see on kaks protsenti kogu Euroopa Kalandusfondi eraldisest, kaks protsenti, see on väga väike hulk. see äh, vastuvõetamatu olukord on seotud eelkõige probleemidega haldus- ja kontrollisüsteemi äh, sisseseadmisel ja samuti hilinemistega, mis puudutavad äh, tegevuskava vastuvõtmist, eriti puudutab see telge kaks. komisjon valmistab praegu ette äh, Äh, kalandusfondi äh, rakendamise aruannet aasta kohta kaks tuhat üheksa, mis annab äh, ka austatud liikme küsimuse osas veelgi taustinfot. suur tänu, meil on kaks lisaküsimust, härra Tsukalos ja härra Kelly. ka härra Tsukalos kõigepealt. suur tänu selle põhjaliku vastuse eest, proua volinik Teie rääkisite äh, raskest majandusolukorrast ja sellest, et äh, olemasolevate vahendite rakendamine ei ole olnud piisav. mina kasutaksin võimalust äh, rõhutada on olemas teatud sätteid, mis näiteks keelustavad konkreetsed püügivahendite tüübid kui midagi siin ette ei võeta, siis äh, on variant, et kas inimesed kaotavad oma töökohad või siis on meil võimalus pikendada varasemate sätete kehtivust äh, selleks, et tagada jätkusuutlik kalandus. härra Kelly, palun. aitäh, proua volinik Teie käest küsiti, milliseid liikmesriike võiks tuua parimate tavade kasutamisel eeskujuks ja mind ka huvitab, milline eh, liikmesriik võiks olla halvim eeskuju, kas te võite seda öelda ja võib-olla võiksite ka põhjendada, miks nii suured erinevused parimate ja halvimate rakendajariikide vahel? Eh, suur tänu, ma enne vastust tahaksin öelda, et me peame lõpetama kell pool üheksa, nii et see on nüüd viimane vastus. palun, proua volinik. aitäh, härra president. et vastata kõigepealt härra Kellile, siis äh, ma ütleksin, et üldiselt riigid, millel on parem kontrollisüsteem, millel on olemas äh, vastavad instrumendid, nendel on lihtsam seda äh, raha ka kasutusse panna. ja ma pean ütlema, et Vahemere riigid ehk siis Lõuna-Euroopa riigid on need, millel on suuremad probleemid. ja ma pean väga konkreetselt ütlema härra Tsukalasele, et Kreekal on üks eriprobleem. nii et me peame tagama, et me saaksime kõiki aidata, et äh, neid äh, rahasid paremini rakendataks, sellepärast me ka arutame seda, et äh, lihtsustada reegleid ja äh, muuta süsteemi nii, et liikmesriikidel oleks raha kasutamine lihtsam. mis puudutab härra Tsukalase küsimust äh, püügivahendite kohta, siis äh, me oleme otsustanud, et Vahemere määrus tuleb rakendada. esimesest juunist tuleb seda määrust ellu rakendada ja tagasipöördumisvõimalust ei ole. sest kui me hakkame tegema muudatusettepanekuid, siis läheb veel kaks-kolm aastat, kui meil ei ole mingisugust kontrollisüsteemi. nii et me hakkame seda määrust rakendama ja ma olen juba äh, suhelnud Kreeka võimudega ja selgitanud neile, et seda määrust tuleb rakendada viivitamatult see tähendab ka seda, et kõik äh, need sätted, mis puudutavad äh, püügivahendeid, millel on väga-väga suur mõju keskkonnale, ka neid sätteid tuleb täita. ja see tähendab ka seda, et kui meie kalandusfondi vahendid on ammendunud, siis tuleb äh, äh kallumeest, kalameestele kompenseerida muudest vahenditest nende äh, kaotused, see puudutab nii aluseid kui prügivahendeid. Nemad äh, Kreeka pool, poolelt annavad meile oma vajadused ja meie omalt poolt äh, püüame teha kõik, et nad saaksid kätte vastavad rahad ja et neil õnnestuks parandada oma püügivahendite valikut. suur tänu, volinik suur tänu kõikidele, infotund on lõppenud ja küsimused, millele ei vastatud suuliselt, vastatakse kirjalikult. infotund on lõppenud. ja istung jätkub kell üheksa.